ka kohtadele. vastavalt päevakorrale läheme nüüd edasi hääletamisega, seitse resolutsiooni ettepanekut eh, meediavabaduse kohta Itaalias ning teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. esimene resolutsiooni ettepanek on ühiselt tehtud kolme fraktsiooni poolt Rahvapartei, ECR, ja EFD ning see asendab äh, varasemaid resolutsiooni ettepanekuid, muudatusettepanekuid ei ole, nimeline hääletus, palun hääletage Si han votado todos, se cierra. Vean, señorías, que. Bien. Se cierra la votación. seega hääletus on nüüd lõppenud kuussada nelikümmend neli häält anti, kakssada üheksakümmend seitse poolt, kolmsada kakskümmend kaks vastu, kakskümmend viis erapooletut. tagasi lükatud. Läheme nüüd edasi ja hääletame resolutsiooni ettepanekut, mille on teinud EPP. muudatusettepanekuid ei ole või on? härra president, mina tahaksin äh, kodukorrapunkti sada viiskümmend seitse lõige üks alusel sõna võtta ja rääkida Rahvapartei muudatusettepanekust ühisele resolutsiooni ettepanekule meediavabaduse kohta Itaalias ja Euroopa Liidus see on häbiväärne tekst, seda ei peaks isegi mitte arutama, rääkimata hääletamisest. see lähtub valedest algpunktidest ning on Portugali valijatele tähendanud seda, et nad kindlalt ütlevad ei Need, kes seda muudatusettepanekut pooldasid, näitasid üles oma sallimatust interneti vastu, rääkides Jose Saramagost, Nobeli preemia laureo-, laureaadist, tema puhul nõuti lausa Portugali kodakondsuse äravõtmist, seega minu meelest on see kõik häbiväärne suur tänu. Lähme nüüd edasi, hääletame seda Rahvapartei resolutsiooni ettepanekut, millele muudatusettepanekuid tehtud ei ole. nimelise hääletuse taotlus on tagasi võetud, seega palun andke käega märku. kes, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud? kontrollime üle, palun, et kahtlusi ei tekiks Se cierra votación. hääletus lõppes. kuussada seitsekümmend kaheksa häält, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, kolmsada nelikümmend seitse vastu, seitsekümmend kolm erapooletut, tagasi lükatud. Pasamos a votar la propuesta resolución. Läheme nüüd edasi siis resolutsiooni ettepaneku, mille on teinud ECR fraktsioon. muudatusettepanekuid ei ole nimelise hääletuse taotlus on tagasi võetud, palun andke käega märku, kes poolt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kas te soovite kontrollida seda kindluse mõttes? kontrollime siis, palun hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes anti kuussada seitsekümmend kaheksa häält, kolmsada üks poolt, kolmsada viiskümmend üks vastu, kakskümmend kuus erapooletut. tagasi lükatud. härra president, vastavalt artiklile sada nelikümmend seitse tahaksin teile meelde tuletada, et meie kojas toimus kahe tuhande seitsmendal aastal inimõiguste arutelu ja siis otsustati mitte nimetada eh, erinevaid ametikandjaid eh, resolutsioonides isiklikult kedagi oma poliitiliste eesmärkide nimel, seetõttu Rahvapartei muudatusettepanek, mis eh, nimet-, nimetab Itaalia presidenti, ei ole meile vastuvõetav. suur tänu sõnavõtjale, suur tänu härra Sassooli. Te tõstatasite mittevastavuse küsimuse vastavalt kodukorra artiklile sada viis, sada nelikümmend seitse president Puusek on seda küsimust uurinud äh, detailselt. ning nüüd on tehtud järgmine järeldus. muudatusettepanekud seitse, kaheksa ja üheksa, millele teie viitasite, on otse seotud parandatud tekstiga teiseks ei püüta nendega kogu teksti asendada või üldse annuleerida. samuti ei püüta ka parandada teksti erinevaid lõike ega ei puuduta need ettepanekud ka erinevaid keeleversioone. selle tulemusel on artikli sada viiskümmend seitse range mm, ra-, kohaldamise huvides eh, presidendi arvates kõik vajalikud tingimused täidetud ja mittevastavuse küsimust ei teki seetõttu on presidendi otsus, et need ettepanekud on vastuvõetavad. ja viide president Napolitanole, kes on meie armas sõber, jääb teksti sisse, sest meie tekstides on siiski lubatud poliitikutele ja organisatsioonidele viidata härra Sassooli taotluse juurde tagasi tulles peab ütlema, et kodukorras on ka teisi punkte ja võimalusi, näiteks te võite lihtsalt hääletada vastu ise või siis esitada oma suulise muudatusettepaneku. härra Mauro, palun. härra president, ma olen täiesti nõus Äh, presidendi selgitusega, mis puudutab neid muudatusettepanekuid. mul on äh, välja pakkuda suuline muudatusettepanek, et me säilitame kõik need muudatusettepanekud ja äh, me teeme ettepaneku, et võtame välja riigipresidendi ees- ja perekonnanime. nimelt me ei nimeta siis isikunimesid, seetõttu me võtame välja Georgia Napolitano nime me ja hääletame muudatusettepanekute üle. ma arvan, et see arvestaks ka as-, seda aspekti, mis on seotud äh, äh riigi presidendi äh, nüansiga ja ka sellega, mida on siin varem aruteludes mainitud. suur tänu, härra Mauro. ja kolleeg Rinaldi. suur tänu, härra president ma võtsin teatavaks äh, selle, mida siin para- äh, äh,, härra presidendi selgitused, kuid ma paluksin, et võetaks tagasi need muudatusettepanekud, sellepärast ma arvan, et see ei anna midagi, kui me lihtsalt äh, nimesid kustutame, sest ikkagi mainitakse siin Itaalia vabariigi presidenti. ja mis puudutab äh, ma ei ole kunagi näinud ühtegi resolutsiooni, dokumenti, kus mainitakse äh, minugi poolest Itaalia Vabariigi presidenti, äh, Saksamaa kantslerit või keda iganes. nii et ma paluksin, et see seitse, kaheksa, üheksa muudatusettepanekut tagasi võetaks. härra Sassooli. Teie olite see, kes selle küsimuse esitas siin on nüüd olemas meil härra Mauro ettepanek teie ettepaneku vastuseks. kas te soovite seda kommenteerida? meie toetame seda, et me võtame tagasi meie presidendi eh, nime nimetamise. me ja meie hääletame nende muudatusettepanekute vastu. hästi, ütleb härra president. see tähendab seda, et presidendi ees- ja perekonnanimi võetakse äh, välja ja nüüd tuleme nelja äh, fraktsiooni, liberaalide, roheliste, sotsid, äh, sotsiaaldemokraatide ja kuue ühisresolutsiooni projekti juurde. ja kõigepealt muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus on avanud. hääletus on lõppenud, kuussada kaheksakümmend seitse antud häält, kolmsada kuus poolt, kolmkümmend nelikümmend kolm vastu, kolmkümmend kaheksa erapooletut tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuussada seitsekümmend kuus häält antud, kolmsada kaheksateist poolt, kolmsada nelikümmend kolm vastu, viisteist erapooletut, tagasi lükatud. nüüd on meil suuline muudatusettepanek. härra Millard, palun. E suur tänu, siin on tegu järgmise küsimusega kahetseb äh, Portugali sotsialistliku valitsuse mõju, äh, mis on viinud selleni, et riiklikud äh, ajalehed ja riiklik televisioon TVI ähm, on oma kontrolli alla saanud ja see tuleb, seda tuleb kontrollida vastava ametivõimu poolt. kas keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu? suur tänu. muudatusettepanek on äh, tagasi lükatud ja nüüd äh, hääletame lõike kolm osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kuussada seitsekümmend seitse häält, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, kolmsada kakskümmend vastu, üheksateist erapooletut. vastu võetud. ja nüüd äh, lõige neli, nimeline hääletus ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend kuus häält, kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, kolmsada kakskümmend kuus vastu, kakskümmend üks erapooletud. vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kuus, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend seitse antud häält, kolmsada üks poolt, kolmsada kuuskümmend kaheksa vastu, kaheksateist erapooletut, tagasi lükatud ja nüüd äh, lõige viis äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend kuus antud häält, kolmsada nelikümmend viis poolt, kolmsada kakskümmend neli vastu, seitseteist erapooletut, vastu võetud. ja nüüd lõige kuus, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend neli antud häält, kolmsada nelikümmend kaks poolt, kolmsada kakskümmend seitse vastu, viisteist erapooletut, vastu võetud. ja nüüd hääletame lõike seitse osas, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud kuussada kaheksakümmend seitse häält, kolmsada nelikümmend kuus poolt, kolmsada kaheksateist vastu, kakskümmend kolm erapooletut. vastu võetud. ja nüüd äh, lõige seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime, kontrollime elektrooniliselt hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend seitse häält, kolmsada nelikümmend viis poolt, kolmsada kakskümmend kolm vastu, üheksateist erapooletut. vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kuussada kaheksakümmend kaheksa häält, kolmsada kaks poolt, kolmsada nelikümmend kuus vastu, nelikümmend erapooletut. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kuussada kaheksakümmend kolm antud häält, kolmsada kakskümmend kuus poolt, kolmsada kolmkümmend viis vastu, kakskümmend kaks erapooletut tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunkt B, kes on poolt? vastu. ma arvan, et on vastu võetud, kuid igaks juhuks kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend kaheksa antud häält, kolmsada nelikümmend kolm poolt, kolmsada kakskümmend kuus vastu, üheksateist erapooletut, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kaks ja hääletus on alanud, nimeline hääletus muud- äh,, hääletus on lõppenud, kuussada üheksakümmend häält kakssada kuuskümmend üheksa poolt, kolmsada kolmkümmend kaheksa vastu, kaheksakümmend kolm erapooletut, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tagasi lükatud. nüüd põhjendus punkt C kahes osas nimeline hääletus teise osa osas. vabandust, kõigepealt hääletame esimese osas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd teine äh, osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend üheksa häält, kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, kolmsada kolmkümmend üks vastu üheksateist erapooletud. vastu võetud, teine osa on vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek üks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuussada üheksakümmend üks antud häält, kakssada seitsekümmend üks poolt, kolmsada kolmkümmend üheksa vastu, kaheksakümmend üks erapooletut tagasi lükatud. ja nüüd muudatuspunkt D, kes on poolt? vastu? ma arvan, et see on vastu võetud. erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek neli, eh, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend kaheksa häält, kakssada kuuskümmend üks poolt, kolmsada kolmkümmend kaheksa vastu, kaheksakümmend üheksa erapooletud. tagasi lükatud. ja nüüd on muu-, suuline muudatusettepanek kolleeg Satšalt, palun, teil on sõna. president uh... tänan, härra president, ma tahaksin sellele kojale meenutada seda, et Euroopa Parlament ei peaks aktsepteerima resolutsioone, mis kohaldavad topeltstandardeid. ja ma siin toon näite omast riigist Ungarist, kus finantsminister esi-, andis ajakirjaniku kriminaalkorras kohtu alla, sest talle ei meeldinud see, mida ministri kohta too kirjutas. ja Itaalia ja peaministri nimetamine siin tekstis ja äh, kohtuhagide eh, esitamine Itaalia ajalehtede ajakirjade vastu eh, ei räägi sellest, mis toimub Ungaris, kus kohaldatakse topeltnorme nii et ma kutsun üles kolleege siit vasakult eh, mitte püsti hüppama ja selle muudatusettepaneku vastu hääletama, sest sellega te näitate selgelt, et teie tegevus pole muud kui lihtsalt show. ja sellega te panete riigi peaministri, kes ei ole teie parteide perekonnast, eh, häbiposti, aga samas te aktsepteerite sama asju sellistes riikides, kus valitsuses, kus valitseb sotsialistlik partei. parlament ei tohi leppida topeltstandarditega ja kui eh, ajakirjanikud, kes korruptsiooni paljastavad, satuvad surve alla, mm, siis see on vastuvõetamatu. Ungari valitsus on alustanud kriminaalmenetlust just eh, massiteabevahendite esindajate valju, härra Pindroh on Madjar Helapi ajakirjanik ja tema vastu on kohtumenetlus algatatud. tema uuris neid skandaale, mis olid seotud ühe kõrge valitsusametnikuga ja ühe Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadiga. ja see näitab, et poliitiline press on surve all Ungaris. palun toetage meie muudatusettepanekust, ainult nii te säilitate oma usaldusväärsuse ega nopi välja neid isikuid, kes teile ei meeldi ja ei lähe kokku teie poliitilise kursiga, vaid et te tõesti olete pressivabaduse poolt Euroopas. suur tänu, härra Saier. Äh, see suuline muudatusettepanek, äh, kas keegi on selle vastu? La, la Silencio, por favor. Señorías, silencio. daamid ja härrad, vaikust palun. me peame jätkama. Sido... härra, Sairi muudatusettepanek on tagasi lükatud. ja nüüd tuleme põhjenduspunkti E hääletuse juurde, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend neli antud häält, kolmsada kolmkümmend üks poolt, kolmsada kakskümmend seitse vastu, kakskümmend kuus erapooletut. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend üheksa antud häält, kolmsada üheksateist poolt, kolmsada nelikümmend neli vastu, kakskümmend kuus erapooletut. tagasi lükatud. nüüd hääletame äh, ühisresolutsiooni osas, nii nagu seda on parandatud ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend kuus antud häält, kolmsada kolmkümmend viis poolt, kolmsada kolmkümmend kolm, kolmsada kolmkümmend kaheksa vastu, kolmteist erapooletut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 Senor Mauro, siéntese. Vamos. härra Mauro, palun istuge oma kohale. Pasamos, por tanto, a examinar la propuesta de resolución del. me tuleme nüüd roheliste äh, resolutsiooni teksti juurde. selle kohta muudatusettepanekuid esitatud ei ole, kes äh, on poolt?

kuussada seitsekümmend viis antud häält, kolmsada kakskümmend üks poolt, kolmsada nelikümmend kuus vastu, kaheksa erapooletut. tagasi lükatud. nüüd jõuame resolutsiooni ettepaneku juurde, mille on esitanud EFT, muudatusettepanekuid ei ole esitatud, kes toetab seda? kes on vastu? erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuussada seitsekümmend kuus häält, kakssada viiskümmend seitse poolt, kolmsada üheksakümmend üheksa vastu, kakskümmend erapooletut. tagasi lükatud nüüd jõuame resolutsiooni ettepaneku juurde, mille esitanud on QNGL. muudatusettepanekuid ei ole, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nüüd jõuame resolutsiooni ettepaneku juurde, mille on esitanud mille on esitanud Sotsialistide ja Demokraatide fraktsioon, selle kohta muudatusettepanekut esitatud ei ole, kes on poolt, vastu, erapooletud? kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kuussada kaheksakümmend kolm antud häält, kolmsada kolmkümmend kolm poolt, kolmsada nelikümmend viis vastu, viis erapooletut, tagasi lükatud. ja lõpetuseks hääletame veel resolutsiooni ettepanekut, mille on esitanud äh, liberaaldemokraadid. muudatusettepanekut ei ole, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuussada kaheksakümmend neli antud häält kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, kolmsada kolmkümmend kaheksa vastu, kaheksa erapooletut, tagasi lükatud. Señor Mauro, señor Mauro. härra Mauro härra Mauro, palun, teil on sõna, ma loodan, et see on protseduuriline küsimus. härra president, ma tahtsin teile lihtsalt öelda midagi väga tõsist. see ei ole päris seotud hääletamisega, aga ma tahaksin, et parlamendi eestseisus analüüsib seda kõike võimalikult kiiresti ja kaitseb oma eesõigusi. täna hommikul meie parlamendi saadik, meie fraktsiooni liige, nägi Itaalia politseiametnikke eh, oma eraruumides, kui ta oli siin Strasbourgis ja nüüd ta peab eh, kohe lahkuma Strasbourgist tagasi Itaaliasse, nimelt Itaalia kohus eh, lubas läbi otsida Euroopa Parlamendi saadiku isiklikud ruumid ja see on absoluutselt meie privileegide immuniteetidega vastuolus ja ma nüüd palun, et eh, parlamendi president, parlament ja teie vaatate seda, mida härra Mastella vastu on Itaalia politsei ja kohus teinud, kas see mitte ei ole meie privileegide ja immuniteetide räige rikkumine? La presidencia procederá a tratar de este... suur tänu, härra Mauro. juhatus kindlasti tegeleb selle küsimusega selleks, et kaitsta meie eh, privileege ja puutumatust. härra Landsbergis ma tänan, härra president. kallid kolleegid. ma loodan, et see õnnetu hääletamine, mis toimus Leedu seaduse üle, mida ei ole veel vastu võetud, et see õnnetu hääletamine aitas paljudel kolleegidel paremini mõista seda, millist ohtu tuleb vältida, tuleb vältida seda, et Euroopa Liit Nõukogude Liiduks muutuks. suur tänu, härra Landsbergis ja nüüd tuleme äh, hääletusselgituste juurde. härra Bellini kõigepealt, palun. Señor Rivellini, tiene la palabra härra Rivelini, palun